kas te olete juba siin? Sandberg. Äh, härra Sandberg. võiks arvata, et kuna ma siit parlamendist juulikuus lahkun, et et äh, mul ei äh, ole mitte mingisuguseid vaateid äh, kahe tuhande kümnenda aasta keskkonnaprogrammi raames, aga ma veaksin alt neid, kes mind siia on valinud, kui ma ei kasutaks seda võimalust ja ei protesteeriks selle vastu, et siin parlamendis me Strasbourgis tööd teeme, ma leian, et sellega raisatakse tohutul hulgal maksumaksja raha, sellel ei ole mingit põhjust, Brüsselis on meil väga hea parlamendihoode ja kui mina Ühendkuningriigis sellest inimestega räägin, äh, kui ma räägin sellest, kui kalliks siin käimine läheb, on nad täiesti hämmeldunud, eriti just äh, majanduskriisi olukorras. Äh, meie peaksime eh, lõpetama siin Strasbourgis käimise farsi, me peaksime tagama selle, et eh, parlament teeb tööd ainult Brüsselis ja panustama seeläbi omalt poolt eh, rahva raha paremasse ärakasutamisse, aitäh. suur aitäh. Äh, härra Heaton Harris, üks minut suur aitäh, lugupeetud president, igal aastal esimeste konverents esitab erinevaid muudatusettepanekuid selleks, et äh, tagada, et me veedaksime rohkem aega Strasbourgis, kui me peaksime. tegelikult me veedame rohkem aega Strasbourgis, äh, kui äh, keegi teine ja rohkem, kui keegi mõista suudab siia jõudmine on väga vaevarikas enamike jaoks. me ei peaks üldsegi Strasbourgi tulema, parlamendil peaks olema õigus valida oma töökohta. minu kolleeg härra Posselt äh, tunnistab, et äh, äh, mõned poliitikud elavad Strasbourgi lähedal ja neil on hea siin käia, aga enamik Äh, jaoks on see suur äh, ettevõtmine. Äh, selleks, et inimesi siia tuua, meie tööga tutvuma, läheb väga palju aega ja, ja raha. ma arvan, et me ei peaks pikendama seda aega, mida me siin Strasbourgis veedame, me peaksime selle ärakaotamise üle hoopis hääletama. suur aitäh ja härra äh, Hänen, palun McKinnise raporti kohta, mis puudutab petitsioone. jah, kas ma sain õigesti aru, suur aitäh! Äh, suur aitäh! aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin siin tõstatada ainult ühe küsimuse, see on skandaalne saaga, mis puudutab Hispaania maaseadusi ja see on petitsioonikomisjoni ees olnud viimase kuue aasta jooksul erineval kujul. siin kojas ähm, on meil äh, kõigil valijaid, äh, vahet ei ole, mis riigist me tuleme, kes on äh, linnastumisseaduse all kannatanud Hispaania kontekstis, tuhanded Hispaania kodanikud on seda samuti teinud, ähm, püüdlus selle küsimusega siin kojas tegeleda, on ähm, leidnud vastuseisu Hispaania delegatsiooni poolt ja äh, ma tahaksin, et äh, Hispaania kolleegid äh, mõistaksid, kui püha on tegelikult inimeste vara. ma arvan, et te kõik mäletate, mis juhtus teise vabariigi ajal, kui omand ei olnud kindel ma arvan, et inimesed peaksid olema kindlad selle üle, et nende omandit ei kasutata kurjasti ära. suur aitäh! Zaborska raport, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kasutamist komisjonide delegatsioonide töös, härra Takula, palun. härra Takula, teil on sõna. tahtsin öelda, et mulle tundub, et eh, see on hästi koostatud raport, oli, mõtleb õiges suunas, me peaksime olema aktiivsemad, garanteerimaks suuremat võrdsust naiste ja meeste vahel delegatsioonides ja komisjonides. ka valimisnimekirjade eh, puhul peaks seda arvesse võtma, peaks olema võrdne arv eh, mees- ja naiskandidaate. me peame jõudma nii kaugele, et äh, inimese sool ei ole mitte mingisugust öö, äh, otsustavat rolli tema töö tegemisel. Äh, aluseks peavad olema teadmised, mehed ja naised peavad olema võrdsed ka Euroopa Parlamendis. sellega seoses me peame selgelt tegutsema, et mõlemad sugupooled saaks teha kõik selleks, et Euroopa elaks paremini ja nüüd härra Hännen uuesti. väga hea raport. suur aitäh, lugupeetud president. on võimalik väga palju säästa, kui luuakse ühtne Euroopa elektrivõrk Euroopas on mis tahes ajal kusagil liigset elektrit ning riigipiiride lammutamine äh, vähendab meie sõltuvust sisse imporditud energiaallikatest, aga kahjuks äh, selline integratsioonimudel, äh, vaba siseturg, orgaaniline siseturg ei ole see, mida me oleme hääletanud siin täna raportite näol, me oleme liikunud hoopis fikseeritud hindade suunas, protektsionismi suunas, ühise läbirääkimisseisukoha suunas Venemaaga silmitsi seistes või teiste kolmandate pooltega silmitsi seistes siin Euroopa Liidus on põhiline ideoloogiline vahe vaba turu vahel, mis põhineb vastastikusel toote tunnistamisel ning harmoniseeritud turu vahel, mis põhineb tarbija valiku vähendamisel ja tootjate kaitsmisel ma arvan, et äh, Suurbritannia jaoks on see olukord eriti ohtlik, et kuni kaks aastat tagasi, alles kaks aastat tagasi me olime Äh, raskes olukorras äh, ja ma kardan, et energiapoliitika võib äh, muutuda järgmiseks kalanduspoliitikaks. Ähm, see tähendab seda, et meie peame maksma sinna järjest rohkem sisse ja teised saavad ainult kasu selle arvelt. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Kamal, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, enne kui ma pikemalt rääkima hakkan, tahaksin eh, raportööri proua Morganit eh, kiita, ma tean, et eh, ta lahkub siit ja me ei ole alati ühel nõul erinevates küsimustes, aga ma leian, et ta on ära teinud väga suure töö selle raportiga seoses. me kõik teame, et kui me vaatame liberaliseerimise ajalugu Euroopa Liidus, siis telekommunikatsiooni liberaliseerimine on olnud suur edu, ta on pakkunud rohkem valikut, madalamaid hindu ja paremaid teenuseid kõikidele tarbijatele kogu Euroopa Liidu. kahju on sellest, et postiturg ja energia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 ma arvan, et tegemist on äh, õigete sammudega õiges suunas, äh, aga neid samme on veel vähe ja me peame kõigepealt tegelema võrgustike lahtisidumise küsimusega ning juurdepääsuga turgudele. ei ole õige see, et teatud turud nagu näiteks Ühendkuningriigi turud äh, on avatud konkurss, konkurentsile, aga sellised turud nagu Prantsusmaa ja Saksamaa ähm, saavad Ühendkuningriigi turule juurdepääsu, aga ei luba näiteks Ühendkuningriigi ettevõtetel oma turule sisse pääseda. ma arvan, et me peaksime turge rohkem usaldama, aitäh suur aitäh! ja nüüd Bele äh, raport, äh, mis puudutab äh, rehvide märgistamist. härra Takul on, teil on üks minut puhemies härra president kõigepealt sooviksin avaldada oma imetlust härra Velleti raportile. ta on väga oluline ja me peame selliste küsimustega tegelema. me peame transpordi eh, puhul energiat kokku hoidma, peame olema ka võimalikult efektiivsed. Eh, sellega seoses on oluline rääkida ka eh, rehvidest. kuid samas tuleb meenutada, et julgeolek on meie absoluutne prioriteet, see peaks olema esikohal nii et meil on vaja, et asi jääks tasakaalu. E, rehve tuleb, e, tuleb e, toota võimalikult efektiivselt ja samas ei tohigi unustada mingil juhul jul-, turvalisust. peame alati panema, asetama julgeoleku esimesele kohale, aitäh aitäh ja nüüd eh, proua Valjani raport, mis eh, puudutab rändlustasusid. ja eh, see kõigepealt sõna uuesti härra Takula. president, ma sooviksin tänada raportööri, kolleeg Valjani tema suurepärase raporti eest ning tahaksin ühtlasi öelda, et on väga oluline, et eh, me Euroopas oleks, et Euroopas oleks olukord järg-, selline, et eh, kõik, eh, kõigil Euroopas rahvusvaheliste kõnede hinnad langeksid. me kõik oleme riik, riigist riiki reisinud ja eh, oleme näinud, oleme olnud tunnistajaks selle, kuidas tuleb osta uus SIM-kaart. Eh, meil on muid probleeme, et, et mobiiltelefone kasutada ja maksame iga kõne eest tohutuid summasid. see on Euroopa vaba liikumise põhimõtte vastu, me peame selle vastu võitlema. Euroopas peaks olukord olema selline, et mobiiltelefoni kõnede hinnad peaks olema kõikjal enam-vähem ühes suurusjärgus kodanike huvid peavad olema esmatähtsad ja ainult nii on võimalik eh, garanteerida, et hinnad langeksid ja nüüd eh, härra Tamma, Kamal uuesti, sama raport. suur tänu, ma olen siseturukomisjoni raportöör ja ma olen väga uhke selle üle, et me eh, saime rohkem läbipaistvust, me teame, et inimesed, kes olid välismaal käinud, olid šokeeritud, kui nad kodus leidsid suure telefoniarve eest. aga see hinnavahede teema, selle puhul peab tunnistama, et hinnad oleksid niikuinii langenud ka ilma selle dokumendita. Euroopa Komisjon on ka ise kinnitanud, et enamus äh, tarbijaid ju tegelikult ei kasuta rändust üldse <clears throat> nii-öelda regulaarsete rändluse kasutajate arv on väga väike ja praegu me äh, Äh, äh, nõuame neid alandatud hindu ainult priviligeeritud inimeste jaoks. Äh, ajakirjanikud, poliitikud, suurettevõtjad, tegelikult peaksime hoopis nõudma, et mobiilsideoperaatorid ei nõuaks liiga kõrget hinda, hindu kodukõnede eest, koduriigis tehtud kõnede eest, tänan. härra Kolnis, palun härra president, mul on hea meel selle kolleegi üle, seda teemal, kus kordki Euroopa kompetents on võimalik rakendada telekommunikatsiooni valdkonnas. olukord on aeg-ajalt täiesti aktsepteerimatu. E, pane, paljudki tarbijad e, konstateerivad rabatult, Ehm, et ehm, makstes juba kuumaksu eh, lepingu eest, mis võimaldab eh, kõnesid teha eh, välismaal, et nende hind on lihtsalt meeletult kõrge. ma ise külastasin Itaaliat ja kasutasin internetti ja Orange, mis on praktiliselt riigile kuuluv ettepanek, saatis mulle arve kaks tuhat kahe, kahe tuhande kahesaja euro eest ja see üks päev teisel pool Prantsuse piiri. kui ma läksin Genfi, selle, sa saad mulle arve kolm tuhat eurot arve, see on ju tõeline rööv. ja ähm, ja sealjuures ei ole tarbijatel mitte mingisugust võimalust loota suuremale läbipaistvusele, me peame nõudma suuremat läbipaistvust ka lepingute osas, see puudutab äh, mobiiltelefoni ja äh, seda kogu Euroopa tasandil. tänan teid tähelepanu eest. ja nüüd äh, härra Hännan. suur tänu, härra president. loomulikult me oleme kõik selle poolt, et äh, tasud oleksid madalamad, kui me kasutame mobiiltelefoni välismaal. keegi ei ole selle vastu, aga see on ainult osa probleemist meie Euroopa Parlamendis nõuame operaatoritelt Äh, hindade alandamist, äh, aga see tähendab, et nad peavad raha kusagilt mujalt leidma ja, ja kasutavad siis seda ära, tõstes hindu nende jaoks, nende puhul, kes äh, ei reisi ringi, need Need on siis näiteks teismelised minu valimisringkonnas, kes kasutavad palju telefoni ja peavad nüüd rohkem maksma selle eest, et parlamendiliikmed ja teised tähtsad inimesed reisides saaksid madal, madalamaid hindu me eh, peaksime kõik kasu saama eh, nendest resolutsioonidest, eh, mis me siin vastu võtame. jõudude tasakaal on Euroopas muutunud ja kui te tahate teada, kuidas see toimib, siis lugege seda viimast raportit ja näete, kelle käes võim on. meie, eurokraatide käes Grazie, Mrs Spider, lei non è riscritta ma credo che sia possibile. suur tänu. meil on veel üks sõnavõtusoov, palun. Vaidre, proua Vaidre. suur tänu, suur tänu, et te mulle sõna andsite. ma hääletasin selle raporti poolt sest äh, minu arvates on mobiilside vallas tehtud siiski ära ähm, palju olulist Euroopa Parlamendis. kui mina tulin Brüsselisse tööle, siis maksis üks kõneminut minule kolm eurot ja nüüd tänu sellele määrusele on võimalik palju vähem maksta. minu meelest on äh, kõigile riikide Euroopa Liidus see tähtis. lubage mul ka öelda, et need hinnatasemed on siiski jäänud sageli väga ebaselgeks, iseäranis tekstsõnumite puhul. näiteks eh, telefonikõnede hinnad on alanenud, aga SMS-id, eh, nende eest nõuavad operaatorid ikka veel väga palju raha ja seetõttu on vaja äh, veelgi rohkem ära teha äh, tarbijate heaks. andmeside on väga oluline, palju andmeid liigub läbi mobiilside ja seega peame me selle teemaga jätkuvalt tegelema. Skinneri raport. härra Ryan soovis sõna Uh, suur aitäh, ma tahaksin õnnitleda härra Skinneritse raporti puhul, ta on teinud ära väga hea töö, tegemist on olnud väga suure ettevõtmisega, aga ma arvan, et ta on väga hästi hakkama saanud selle keerulise dokumendi koostamisega. ka Euroopa institutsioonid ja tarbijad on aidanud kaasa sellele, et Solvency kaks pakett on kokkuvõtte staadiumisse jõudnud. Äh, ma arvan, et see on hea dokument, sellepärast et koormat jagatakse ning see Euroopa-poolne vastus on hea näide selle kohta, kuidas on võimalik finantskoostöö vallas tihedamat koostööd teha. ma arvan, et peame tegema kõik selleks, et äh, sellist panganduskriisi, mis praegu aset leiab, enam tulevikus ei toimuks. Ähm, Ühendkuningriigi äh, hüpoteeklaenudega seotud küsimus on ääretult oluline meie jaoks Ähm, me oleme järginud seda äh, tegevust, mis on tehtud ja me peame seda ka tulevikus kindlasti tegema, ma arvan, et kõik liikmesriigid peaksid seda tegema, ka finantsinstitutsioonid erinevates liikmesriikides äh, peaksid äh, tegema lihtsamaks hüpoteeklaenude küsimustega tegelemise ma arvan, et äh, liikmesriigid, kui nad seda teeksid, saaksid nad aidata oma kodanikke, aitäh. suur aitäh. Äh, Höppmarki raport äh, ühenduse tuumaohutuse raamistiku kohta on järgmine ning härra Ethan Harris suur aitäh, lugupeetud president, enne kui ma hakkan hääletust selgitama, tahaksin õnnitlen härra, õnnitleda härra Kamali, oma kolleegi, kes äh, tegi just oma sajanda sõnavõttu täiskogul ähm, oma äh, ametisse astumise ajast alates. Ähm, mõned võib-olla mõtlevad, et miks nii kaua aega läks, aga noh, hea küll. mina hääletasin Hökmardi raporti poolt erinevatel põhjustel, ähm, peamiselt sellepärast, et kõik on ju tuumaohutuse poolt. ma arvan, et kui rääkida tuumaohutusest, siis äh, Äh, me äh, oleme kõik nõus sellega, et me tahame, et äh, tuumaenergiat võimalikult turvaliselt toodetakse. ma hääletasin selle raporti poolt aga peamiselt seetõttu, et ma tahan, et tulevikus oleks meil rohkem tuumaenergiat Ühendkuningriigis, sellepärast et mul on kõrini sellest, et ma näen pidevalt tuuleturbiine ähm, esile kerkimas kaunides Euroopa Liidu maapiirkondades, mis tegelikult kahjustavad meie riiklikke energiavõrgustikke, nad ei paku äh, taastuvat energiaallikat, nad pakuvad lihtsalt alternatiivset energiat ja seetõttu mina olen tuumaenergia poolt, aitäh! suur aitäh! ja nüüd äh, Romeva Ifroeda raport, mis puudutab ühist kontrollisüsteemi kalanduspoliitika vallas, härra Alistair, palun! suur aitäh, lugupeetud president! Äh, komisjoni ettepanek äh, äh, ütles, et tuleks kontrollida hobikalapüüki ning nõuda äh, litsenseerimist äh, ja muud sarnast äh, bürokraatlikku koormat oli ettepanek, mis tõi kaasa tõsise vastuseisu mitte ainult hobikalapüüdjate hulgas, vaid ka nende hulgas, kes on huvitatud kalapüügist üldiselt ja tunnevad huvi ka Euroopa bürokraatia vastu. mul on hea meel, et muudatusettepanek nelikümmend üheksa kiideti, vabandust, nelikümmend kaheksa kiideti heaks, mis vähegi natukenegi taastab liikmesriigi otsustusvõime selles osas, kas äh, astuda samme litsenseerimise küsimuses äh, hobikalapüügi puhul. Äh, see tähendab seda, et liikmesriigid saavad ise otsustada seda, kas seda on vaja teha või mitte. üldiselt liikmesriikides hobikalapüügid ka ei ohustata kalavarusid ähm, mul on hea meel, et komisjoni halba ettepanekut on natukenegi parandatud, aitäh. suur aitäh, härra Hänan. suur aitäh, lugupeetud president. pärast kümmet aastat siin parlamendis äh, ma arvasin, et mind enam miski ei üllata, aga ma olin šokeeritud, äh, kui ma nägin, milline oli ettepanek äh, laiendada ühist kalanduspoliitikat harrastuskalapüügile ja et see läheks arvesse riiklikku kvooti Äh, seda ettepanekut ei ole küll ära kustutatud täielikult, aga seda on suuresti parandatud ähm, ja seda suuresti ähm, äh, tänu äh, šotlastele, kes äh, on äh, suure töö ära teinud, härra Stevenson on teinud ka tööd, härra Hutchinson ja teised. ma tahaksin kiita ka Jim Allisteri, Põhja-Iirimaa parimat sõpra Euroopa Parlamendis, kes ähm, seisab oma huvide eest ja oma valijate huvide ees Ehm, probleem oli selles, et äh, inimesed ei rakendanud olemasolevaid seadusi ning meie äh, instinkt siin parlamendis on reguleerida, selle asemel, et kasutada seda, mis on juba olemas ja mida oleks võimalik kasutada. ma arvan, et ähm, alati ei pea uusi seadusi välja töötama, ähm, kui on juba olemas teatud õiguslikud vahendid, mida saaks kasutada, need tuleb kõigepealt ära kasutada. suur aitäh! proua Tyler. Uh, suur tänu, härra president. ma hääletasin Ruum- äh, äh,, selle kalandusraporti poolt, aga ka harrastuskalapüüdjaid tuleb tunnis, tunnustada. kaheksa äh, häält poolt, äh, nelikümmend seitse vastu oli komisjoni hääletustulemus, muudatus viitekümmet toetati üheksakümmend kaks äh, kukkus läbi, üheksakümmend kolm ka, kõik need muudatusettepanekud, mida harrastuskalapüüdjad tegelikult sa-, soovisid, äh, need langesid ära. kas siis nüüd arvestatakse nõukogus parlamendi sõnastusega lõpuks või mitte? täna avaldatakse roheline raamat eh, kalanduspoliitika kohta ja eh, loodan, et siis parlamendiliikmed eh, siiski levitavad seda raamatut, et nende hääli kuulda võetakse. kalaressursside, kalavarude kaitse tehnilised meetmed. Kamal, palun suur tänu. Äh, jällegi oleme jõudnud äh, olulise verstapostini. sellel raportil on huvitav pealkiri kalavarude kaitse tehniliste meetmete abil. mina peaksin ütlema siin, et kui me nüüd soovime parimaid tehnilisi meetmeid äh, kalavarude säilitamiseks, siis neid küll ei sisaldu ühises kala, kalanduspoliitikas. see poliitika on läbi kukkunud kalavarude säilitamise osas ammu on selge, et, et on vaja vaadata, kuidas mujal maailmas need asjad toimivad. näiteks Islandil on väga head meetmed või vaatame, mis toimub Uus-Meremaal, kus põlvkondade viisi antakse edasi kalapüügiõigusi. kui te usute õigusriiki, omandiõigusesse, turupõhimõtetesse, siis on teil võimalik ka paremaid lahendusi leida, aga selline nõukogulik ühine kalanduspoliitika on läbi kukkunud, unustagem see ära ja vaadake, mis turul toimub, tänan. suur tänu ja nüüd Pusutili raport, Euroopa ühine sisserändepoliitika, härra Pusutil härra Pusutil, palun. provider'e. Äh, vabandage, mina saatsin Visseri raporti kohta äh, teile sõnumi, ma soovisin sõna võtta, ma ei tea, kas te olete saanud selle minu sõnavõtusoovi? oi see sõnum kuidagi on vahepeal kaduma läinud. kodukord ütleb, et äh, häälte selgituste taotlus peab jõudma presidendini juba eelmise äh, raporti ajal E, ja e, ükskord ma juba andsin teile järele, kaks korda ma seda teha ei saa, sest inimesed ootavad ju oma kõnejärjekorda, vabandage, teie taotlus ei ole jõudnud minuni. härra Pusutil, palun. suur tänu, e, selgitaksin paari sõnaga Rahvapartei hääletamist minu raporti kohta siin oli resolutsiooni ettepanek ja sotsiaaldemokraadid äh, samas soovisid ühte e, e, ühte lõiku välja võtta, see puudutas nimelt häälte äh, või hääletusõigust immigrantidele me hääletasime kokkuvõttes raporti poolt, äh, vaatamata selle paragrahvi väljavõtmisele, sest see on äh, oluline dokument, mis peegeldab ka Euroopa Parlamendi seisukohti ühisrändepoliitika kohta. proua härra Kolnis. immigrats-, milline on Euroopa immigratsioonipoliitika, sellega tegeles äh, ja härra Putsutili raport. Euroopa Liidul oleks vaja eh, veel eh, viiskümmend miljonit immigranti kahe tuhande viiekümnenda aastani, seda hoolimata praegustest töötutest eh, ja mm, vaestest, hoolimata sellest, et ettevõtteid pannakse kinni ja inimesed jäävad töötuks. see ning andes neile veel mm, Äh, veel hääletusõiguse ja piiramatu ligipääsu Euroopa tööturule, see nii-öelda positiivne diskrimineerimine, äh, ka mitteametliku äh, õppe läbimine, samas kui on olemas eurooplased, kellel on olemas diplomid, samuti on olemas veel ka keskkonnakatastroofide eest põgenevad saadikud, see tähendab seda, et meie elanikud peavad valmistuma tõelisteks laineteks, kes kohale tulevad. meil on vaja äh, taas tugevdada välispiire, meil on vaja tugevdada perepoliitikat ja meil on vaja, et suureneks eurooplaste sündivus, et eurooplased suudaks katta töökohad kõikides valdkondades. härra Borghesio, palun. Äh, tänan ma olen väga umbusklik seoses selle raportiga juba eh, paljudel eh, põhjustel, mis siin välja öeldud on, mingi kuuskümmend miljonit immigranti, mida väidetavalt meil vaja on, hoolimata sellest, et Euroopas on nii palju töötuid ja nii palju vaeseid. ma ei tea, kuskohast sellised arvud üldse välja võetud on kuid äh, küsimus on selles, kuidas äh, suunata migratsioonivooguseid. väga tore, aga samas äh, toimuvad pidevalt tohutud tragöödiad. Õnneks näiteks Itaalias suuremast katastroofist suutsime ära hoida tänu minister Maronile ja itaallaste solidaarsusele. ei läinud meil nii halvasti nagu näiteks Türgis. Malta on saanud Euroopast toetust ähm, ja on olnud sunnitud vastu võtma tuhandeid immigrante, kes äh, nende randadele jõuavad Põhja-Aafrikast. ja iga kord oli sunnitud äh, sekkuma Itaalia, kelle äh, vastuvõtukeskus Lampeduusas on täiesti üle ujutatud juba meie tahame, et Euroopa äh, looks sellised äh, konkreetsed normid, mis tähendaks ka seda, et äh, toetataks ka veel Euroopa rahadega Itaaliat, et ta saaks sellele suurele väljakutsele adekvaatselt vastu astuda. meil on vaja adekvaatset poliitikat, kuid me ei, ei saa edasi minna olemasolevate vahenditega. nii, ja nüüd annan proua Veiderile kuid tõepoolest, teie sõnasoov ei ole meieni jõudnud, palun, teil on nüüd sõna, kuid öelge kõigepealt, millistest raportist üldse rääkida tahate? suur tänu, härra president. tahtsin rääkida äh, härra Visseri äh, raportist kalavarude kaitse kohta tehniliste meetmete abil härra president, sooviksin oma kodumaa nimel öelda, et meil on viissada kilomeetrit rannikut ja sellega seoses on kalandus meie jaoks väga tähtis. meid on siin kaheksa, me ei saa kõik osaleda kalanduskomisjoni töös, kuid meie jaoks on kalapüük äh, ajalooliselt ja traditsiooniliselt väga tähtis. ma tean, et kalanduspoliitika ei tegelenud rannikute kaitsega, rannavete kaitsega, ma tean, et meil on väga palju probleeme, on tõe, kuid samas me teame, et rannakalapüük äh, on äh, väga äh, haavatav ja sellega seoses on vajalik garanteerida rannakalapüügi, traditsioonilise kalapüügi säilimine. teame, et ähm, avamerepüüki on aina rohkem ja see tähendab seda, et rannakalapüügi töö, kaot-, rannakalapüügi puhul kaotatakse pidevalt töökohti. nüüd äh, istung äh, on katkenud ja jätkame taas kell kolm, head isu!